ning ma panen hääletusele muudatusettepaneku viis, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud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 Äh, muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üks. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd äh, esialgne tekst neljas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neljas osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud mu-, äh, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud põhjenduspunkt C, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt D, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt J, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt K, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ning nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud resolutsioon on vastu võetud. kodukorda puudutav märkus, palun. Eh, lugupeetud koosoleku juhataja, aitäh, et mulle sõna annate. oma viimastel istungitel on meile öeldud, et kodukorra reeglid ei luba äh, hääletustulemust selgitada siis, kui me hääletame ähm, kiireloomuliste küsimuste osas, aga see ei ole vastuvõetav, sest siin on mitmeid nimelisi hääletusi ja pärast ei ole võimalik selgitada, miks liikmed hääletasid nii, nagu nad hääletasid. ma arvan, et tuleks äh, uuesti mõelda nendele reeglitele, sest äh, sellised reeglid on põhjendamatud, peaks olema võimalik põhjendada ka neid hääletustulemusi nagu te just praegu ütlesite, nagu te just praegu ütlesite, tuleneb selline keeld otseselt kodukorra reeglitest, aga me võtame arvesse selle, et te protestite. nüüd edasi Mauritaania teemaline resolutsioon. me hääletame resolutsiooni teksti tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ning me läheme edasi Sudaani teemalise resolutsiooniga tegemist on samuti ühisresolutsiooniga, mille on esitanud seitse äh, fraktsiooni. esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ning resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi resolutsioon, mille on esitanud üheksakümmend kuus parlamendiliiget ja mis puudutab äh, soodusrežiimi, kõigepealt äh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ja kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd resolutsiooni tekst äh, tervikuna, see läheb läbi ainult siis, kui me saame kvalifitseeritud häälteenamuse kokku, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu, ei, siiski, see ei ole vastu võetud, sest meil oleks vaja kvalifitseeritud häälteenamust me läheme edasi kriisilahendusrahastuid puudutava resolutsiooniga. see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. enne kui me läheme järgmise punktini, lubage mul